suurepärane. Honorevole Schaldemose. järgmiseks Kristel Schaldemose. Grazie. suur tänu. Honorevole Gertrud Jessica. Gertrud Jessica. Dov'è? Dov'è? Ah, ecco. Bene, grazie suurepärane. Honorevole Glucksmann, rahv-. Rafael Glucksmann. Ah, nõus, hästi. Honorevole Paolo Borgia. Paolo Borgia. Grazie. suur tänu. Honorevole Katerina Konečna. Katerina Konečna. aitäh, et olete valmis seda ülesannet kandma. järgmiseks. Stefan Sejourne. Honorevole Irena Juveva. aitäh. ja. all'onorevole. niisiis, Ivan David läheb urni AB juurde, proua Šaldemoni CD, äh, proua Šaldemose, vabandust kolleeg Stigrud E kuni G, kolleeg Kruksmann H kuni K, kolleeg Borkia L kuni M, proua Konechna N kuni R, kolleeg Sejourne S kuni T ja kolleeg Juveva U kuni Z. palun siis lugejatel tulla siia ette. ning jagame kohe laiali ka valimissedelid ja ümbrikud ning ma palun teil oodata, kuni olen valimised avanud, sellepärast et enne seda on mul teile vaja veel teha mõned avaldused ja anda informatsiooni. põhimõtteliselt pean teile siis ütlema, kuidas valida. Te peaksite tegema risti kastikesse plussi Äh, taga, kui te soovite hääletada poolt, äh, ristikese kasti miinus, kui te hääletate vastu. kui jääte erapooletuks, siis ei äh, tee kumbagi kasti risti. kui kogemata hääletate vali, valesti, siis paluge saali teenindajal endale väljastada uus sedel ning rikutud sedeli annate siis saali teenindajale ja see hävitatakse kui te teete muid märkmeid sedelile, on see kehtetu, te peate neli korda sedeli kokku mur-, mur-, voltima ja siis panema selle ümbrikusse ning laskma siis selle ümbriku valimiskasti nende tähtede kohal, millega algab teie perekonnanimi. te peate ka siis äh, lugejale näitama oma identiteeti tõetavat dokumenti, kui te lasete ümbrikut urni. allora scusate a tutte le urne ci sono gli scrutatori? kas nüüd on äh, ka lugejad kõikide urnide juures selleks, et me saaksime ümbrikuid hakata urnidesse laskma? Alors,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 l'onorevole borchia deve recarsi alla. kolleeg borchia peaks nüüd võimalikult kiiresti minema oma urni juurde lm. tutti i deputati hanno votato? kas kõik saadikud on hääletanud? Cari colleghi, avete votato tutti? kallid kolleegid, kas te nüüd kõik olete oma valimissedeli urni lasknud? lugejad, kas ka teie olete hääletanud? kas te kõik olete oma hääle andnud? tundub, et küll. seega on hääletus lõppenud. palun lugejatel minna koosolekusaali R üks punkt üks, selleks et me saaksime hääli lugema hakata ning parlamendi kell, plenaarikell heliseb uuesti selleks, et te kõik teaksite, et me jätkame oma täiskogu osaistungjärguga. seniks on aga osaistungjärk jällegi peatatud.